järgmine punkt meie päevakorras on viis resolutsiooni ettepanekut Hiina kohta, mis puudutavad vähemuste õigusi ja surmanuhtluse kohaldamist. ja alustuseks annaksin sõna proua Võtte Kaiserile. aitäh, härra president, minu fraktsioon on oma allkirja sealt resolutsioonilt tagasi võtnud ja ma räägin teile sellepärast, seda miks, mitte sellepärast, et see meie arvates äh, on väikse tähtsusega meie sotsiaaldemokraatidena öö, oleme kindlasti sellistele asjadele läbi ajaloo olnud pühendunud, aga siin me sooviksime dialoogi. meil on selline hüplev strukturaalne öö, resolutsioon, kus räägitakse Dalai-laamast, ja siin kritiseeritakse kõiki kommunistlikke režiime minevikus, praegu ja tulevikus, see on lihtsalt äh, äh, su-, üks äh, suur pusa. inimesed, kes ütlevad, et uiguurid ja inimesed, neid inimesi ähvardab surmanuhtlus, me peaksime paluma, et nad ei kardaks sõnavabadust, avaneks, avaksid ennast maailmale me peame vaatama, millised äh, on põhilised inimõigused, millised ja me peame, peaksime Euroopa Liidu Hiina tippkohtumisel kolmekümnendal novembril äh, inimõiguste küsimuse üles võtma. uus partnerlus on endiselt läbirääkimised äh, ja me peaksime kindlustama, et seal oleks ka surmanuhtluse teemaline klausel. palun, härra Higins, kaks minutit. härra president ma toetan üleskutseid lõpetada surmanuhtlus Hiinas, eriti arvestades, et kasutatakse surmanuhtlust selleks, et vähemuse etnilisi rühmi terroriseerida ning Hiina riigi opositsiooni. USA ja maailma suurvõimud, kui nad kritiseerivad inimõiguste rikkumist Hiinas, samas kasutavad väga pehmeid väljendeid ja mis puudutab töötajate õiguste rikkumist, siis sellist kriitikat üldse ei kuule. ja põhjuseks on see, et tahetakse ärisuhteid Hiina ettevõtetega luua ja bürokraatia kontrollib riiki nii et vaatamata töötajate hirmsale ekspluateerimisele Hiinas sellest ei räägita. Hiina on tohutu ähm, töötajate ekspluateerimise paik, kümned miljonid äh, migranttöötajad elavad kohutavas viletsuses, nende lapsed äh, äh elavad kohutavalt halbades tingimustes Euroopa Liidu ja USA põhised eh, hargmaised firmad osalevad selles ekspluateerimises, selleks, et oma tohutuid kasumeid ainult suurendada. Hiina režiim eh, ainult suurendab oma repressioone. Need ka on kasvanud eh, pärast seda, kui eh, otsustati kapitalistlikule turumajandusele üle minna ja oma majandust arendada tohutud repressioonid on suunatud ka ajakirjanike vastu ja kampaaniate korraldajate vastu. minu enda kolleeg saadeti Hiinast välja, sotsialist, kes kirjutab Vincent Koller nime all, kes on China Worker punkt info äh, autor, äh, peatati piiril ja saadeti tagasi tema on see, kes räägib töötajate õigusest ja vabadest ametiühingutest, nii et me peame seisma töötajate huvide eest Hiinas ja mm, ametiühingute õigust streikida peab samuti kaitsma. kõik poliitilised vangid ja e, tööaktivistid tuleb vabastada, on vaja kogunemisvabadust ja sõnavabadust ning ka üles näidata solidaarsust Hiina töötajatega võitluses selle tohutu bürokraatliku režiimi vastu E, ja me oleme näinud, kuidas oligarhid e, on kasutanud samasuguseid võtteid Venemaal. tänan, härra Higins ja nüüd proua Andrikine. härra president, volinik, e, me läheneme Hiinale kaubanduses ja keskkonnaküsimustes ja Hiina korraldas suurepärased olümpiamängud möödunud aastal, aga samas on näha tagasiminekut selgelt inimõiguste vallas Hiinas nüüd eh, Hiina valitsused eh, kuidas nad möödunud aastal reageerisid Tiibetis meeleavaldustele ja kuidas nad Uiguuri autonoomses piirkonnas sel aastal reageerisid meeleavaldustele, on täiesti vastuvõetamatu. Eh, meil on tegemist brutaalse ja vägivaldse reaktsiooniga meeleavalduste vastu ja inimesed hukkuvad. üheksa inimest Eh, uiguuri on surma mõistetud meeleavaldamise eest. see näitab, kui brutaalne on Hiina valitsusaparaat. Eh, investeerides ja kaupu vahetades peame me samas eh, hukkamised selgesõnaliselt hukka mõistma ja kordama Hiina ametivõimudelt, on vaja moratoorium seada surmanuhtlusele eh, ning tagada vabadus piirkondadele, kes tahavad suuremat autonoomiat, samas austades ühe Hiina poliitikat. ma tänan ja nüüd härra proua Rohpiiler. härra president Hiina on viimastel aastatel majandusvaldkonnas tugevalt edasi arenenud, paljude inimeste elutingimused on paranenud. kahjuks ei ole aga paranenud inimõiguste ja vabaduste kaitse Hiinas. kõik kodanikud ei ole võrdsed. vastupidi, uiguuride ja tiibetlaste tagakiusamine on veelgi kasvanud, mis puudutab surmanuhtluse määramist, siis on positiivne, et alates kahe tuhande seitsmendast aastast ülemkohus vaatab kõik otsused läbi ja üksikud surmamõistmised äh, tühistatakse. sellegipoolest on äh, äh, kahe tuhande kaheksandal aastal surma mõistetud tuhat seitsesada kaheksateist inimest ja nii palju neid ka hukati. Hiinas on seitsekümmend protsenti kõikidest maailma surmanuhtlustest ja Hiinas kohaldatakse surmanuhtlust äh, kuuekümne kaheksa kuriteo puhul ja meie nõuame käesoleva resolutsiooniga, et Hiina lükkaks olemasolevad äh, surmanuhtluse otsused edasi ja paneks surmanuhtluse moratooriumi. ja nüüd härra Rivellini Rahvapartei nimel järgmisena. ma tänan, härra president Äh, äh, Nobeli auhinna äh, võitnu on samuti mm, sattunud Hiina võimude ahistamise alla. aga ma usun, et me peame mitte avere una strategia meil on kindlasti vaja siduvat äh, resolutsiooni, meil on vaja kõikide parlamendi poliitiliste jõudude koordineerimist niimoodi, et läbirääkimised Hiina valitsusega ei kukuks läbi. kui inimõiguste küsimust ja surmanuhtluse küsimust ei lahendada, kui meil ei toimu selles osas lähenemist Hiina valitsusega, siis ähm, tuleb sellest teha omad järeldused. nagu ka on öeldud, siis meil on vaja suhteid Hiina valitsusega, et toimuksid äh, läbirääkimised Hiina ja lääneriikide vahel ning et me saavutaksime edu. igal juhul enne järgmist äh, tippkohtumist tuleks äh, oma jõud koordineerida enne kui me satume languspiraali. president katkestab kõneleja, kõneleja jätkab. ma toetan põhimõtteliselt äh, seda resolutsiooni, need on head põhimõtted, aga strateegiliselt vaadatuna võib see olla siiski viga. ja see võib selle uue diskursi, äh, mis meil Hiinaga on, ohtu seada järgmine kord palun pidage kinni ühest minutist ja nüüd Anna Gomes äh, sotsiaaldemokraatide nimel üks minut. Hiina. Uh, vabandust siiski härra Posselt. härra president meie fraktsioon pidas põhjalikult äh, nõu ja eelmisel nädalal esimeste konverentsil me tegime taotluse, et see küsimus tuleks äh, päevakorda, nii et eelkõneleja kõneles enda, mitte fraktsiooni nimel. härra Posselt, ma saan sellest aru. aga me leppisime kokku selles, et meil on teatav äh, ajaraamistik ja iga fraktsioon saab ühe minuti. nüüd Anna Koomes, palun Hiinas on olukord selline, et endiselt äh, surutakse alla kõik need, kes nõuavad sotsiaalseid äh, või poliitilisi põhiõigusi või vabadusi. eetilistest põhimõtetest kinni ei peeta. me andsime Sahhrovi auhinna Hu Jiale. tema ja teised on endiselt äh, tagakiusamise ohvriteks režiimi kriitikud äh, saadeti minema, kui Obama külastas Pekingit. poliitiline allasurumine, hirmutamine, need on äh, need meetmed, mida Hiina kasutab, äh, olgugi et Hiina on ÜRO liige ning on allkirjastanud mitmeid vastavaid konventsioone Hiinad ei ole, hiinlased ei ole mingisugused äh, eriinimesed, nad tahavad ka põhiõigusi nagu teisedki. härra Van Palen, üks minut, palun. meie liberaalidena oleme põhimõtteliselt surmanuhtluse vastu, aga antud juhul Hiinas kasutatakse surmanuhtlust selleks, et äh, suruda alla vähemusi nagu tiibetlased ja uiguurid. Hiina ei ole demokraatia, inimõigusi ei austata, Hiinal on karm poliitika Taiwan'i suhtes, Hiina, Hiina avaldab äh, survet äh, Ehm, talle on raske survet avaldada, sest tegemist on suure turujõuga, aga me peaksime siiski üritama, suur tänu! tänan ja nüüd proua Haudala, üks minut. austatud äh, president, siin esitati küsimus, et miks see resolutsioon tuli enne dialoogi. sellepärast, et nüüd valmistutakse ette Euroopa Liidu ja Hiina vaheliseks tippkohtumiseks ning enne seda on toimunud inimõiguste alane diskussioon. Euroopa Parlamendis ja inimõiguste alakomisjonis on äh, meie ülesandeks meenutada komisjonile ja nõukogule, et äh, inimõiguste dialoogi tulemised, vabandust, tulemused tõusetuks äh, tippkohtumisel ja mul on ääretult äh, kahetsusväärne näha, et volinik üldse ei kuula, mida ma räägin, vaid räägib siin üldse kolleegiga juttu. ma usun, et äh, ka Kiin-, Hiinas saadakse aru, et äh, riik võib edasi areneda ainult siis, kui otsustamise protsessid muutuvad avatumaks ning kui antakse kodanikele võimalus avaldada oma arvamust ja minu arvates Hiina ei peaks erinema siin ühestki teisest riigist, kes on aru saanud, et kõiki neid loovaid jõude on vaja, et ähm, arendada oma ühiskonda. härra president, kui me usume, et inimõigused on universaalsed, siis me ei või käsitleda Hiinat erandina, nagu ütles proua Komeski, ma olen sama meelt, ja me peaksime kohtlema Hiinat nii, nagu ka teisi riike. suur tänu härra Tšanõk konservatiivide ja reformistide nimel, üks minut, härra president, ma olen äh, siin kojas juba kaua kritiseerinud inimõiguste puudumisest äh, Hiina Rahvavabariigi kodanikele, ma olen hukka mõistnud äh, Taiwan'i kiusamise erinevate organisatsioonide poolt, ma olen Tiibeti kultuuri tagakiusamist Äh, hukka mõistnud ning äh, religioonide tagakiusamist, meedia, interneti ja Google'i tegevuse piiramist, mõistan hukka ka brutaalse ja mm, surmamõistmise äh, määramise väikeste kuritegude puhul, kuid meie peame seda südametunnistuse küsimuseks, kas surmanuhtlus on põhjendatav ka kõige olulisemate kuritegevuste, kuritegude puhul nagu terrorism ja mõrv. Xinjiangi provintsis said mõrvatud äh, julmal kombel väga paljud hiinlased, kuid me tervitame praegu hiinlaste soovi paremalt äh, korraldada suhteid selle etniliste äh, vähemustega, nagu eriti just nimelt uiguuride ja teiste moslemi vähemustega, me kutsume üles kõikide kinnipeetute osas äh, õiglasele kohtumõistmisele, härra Kaczmarek nüüd palun. härra president, äh, daamid ja härrad, Euroopa Rahvapartei toetab seda resolutsiooni eelnõu. tuleb tunnistada, et mind üllatab teiste fraktsioonide ettepanek, et me ei peaks äh, inimõiguste kõiki avaldumusi siin välja tooma Hiinas, miks? Äh, seda sellepärast, et on tulemas Euroopa Liidu-Hiina tippkohtumine. kallid kolleegid, me ei peaks rakendama topeltstandardeid me ei peaks äh, sündmusi maha vaikima lihtsalt sellepärast, et meie jaoks on tegemist olulise kaubanduspartneriga üks meie parlamendi võtmeülesandeid on inimõigusi kaitsta, rääkimata, vaatamata sellele, kas me räägime suurest riigist või väiksest riigist nagu Laos või Vietnam. Hiina on riik, kus surmamõistmisi ja hukkamisi on kõige rohkem terves maailmas, nad ei vasta isegi miinimumõiguslikele standarditele, näiteks nagu õigus äh, õiglasele kohtumõistmisele. hiljuti tähistasime Berliini müüri kokkuvarisemise, varisemise kahekümnendat aastapäeva, kui meil siis ei oleks olnud vaprust, oleks täna Euroopa hoopis teist nägu. suur tänu, Justas Paletskis, palun. härra president, mina tahaksin uskuda, et surmanuhtlus kaob ära kahekümne esimesel sajandil, et me näeme surmanuhtluse eh, elluviimiseks ette nähtud riistu ainult muuseumis, aga selleks peame me tegema veel ära pika tee. Hiina on praegusel ajal eh, juhtriik eh, majanduskasvu osas, aga ta on juhtriik ka surmanuhtluste osas. tõepoolest, tegemist on tohutult suure maaga ja öeldakse, et nad ei saa teisiti käituda. kuid reeglid Äh, laienevad äh, kõikidele. me räägime siin praegu Euroopa Liidu ja Hiina strateegilisest partnerlusest, see on äärmiselt oluline mõlema poole jaoks ja Peking peab midagi ette võtma surmanuhtluse osas äh, ja ka oma suhtumises rahvusvähemustesse. kõik peavad rahulikult koos elama. ja nüüd on järgmine sõna, sõna proua Lichtenbergil üheks minutiks. suur tänu Äh, härra president, kogu see küsimus, mis puudutab õig-, inimõigusi, vähemuste õigusi, on niisugune valdkond, mis äh, on olnud lahendamata paljude aastate jooksul. Äh, see on olnud pidev arutelu teema Hiina ja Euroopa Liidu vahel. olukord läks hullemaks pärast olümpiamänge ja nüüd on ta veel hullemaks läinud. ma arvan, et me peame vähemuste osas nõudma seda, et nendele ei avaldataks lisasurvet. ma tõepoolest ei saa praegusel hetkel selle valguses aru, mikspärast punkt üheksa on resolutsioonist välja jäetud. sest et siin just räägitakse suuremast dialoogist me loomulikult teame, et rahvusvahelisel areenil on Hiina väga võimas tegija ja kui nad tahavad, et neid ka austatakse, siis nad peavad austama ka rohkem inimõigusi. see ei peaks olema kirja pandud mitte ainult nende põhiseadusesse, vaid see peaks olema igapäevaelu praktika uiguurid ja e, Tiibeti inimesed ja inimõigusaktivistid just seda paluvadki. aitäh, eh, härra proua Lichtenberg, härra Possel. ma kunagi Münchenis ütlesin seda, ülemaailmne vabade uiguuride kongress aset leidis ja öö, Münchenis ja mujal on ka palju tšehhe ja täpselt samadel põhjustel elavad uiguurid ja on vabade uiguuride ühendus ja see vabadus on just see, mis meid praegu juhib. ja äh, me oleme kaitsnud vastuvõtukeskusi selle, selle eest, et nad kinni pandaks. head suhted Hiinaga, hea küll, aga vähemuste õiguste kaitsmine ja usuliste õiguste kaitsmine on ka väga tähtis. praegusel hetkel Münchenis on politsei kortereid läbi öö, äh, otsinud ja Hiina agente on kinni peetud, äh, kes äh, terroriseerisid lihtsalt uiguure, see näitab, milliseid meetodeid Hiina kasutab, see on vastuvõetamatu nad jälitavad neid kuni, kuni Münchenini nii et me peame oma äh, väljaütlemistes väga selged ja otsusekindlad olema. suur tänu, härra Butikofer! austatud härra president, tõsiasi, et Euroopa Parlament võtab sõna takistamaks seda, et inimesi hukatakse, on minu meelest täiesti iseenesestmõistetav. ja seetõttu ma toetan moratooriumi äh, viimitamatut kehtestamist surmanuhtlusele ja et me ei, äh, mingit õppetundi ei üri-, ürita Hiinale äh, teha, aga me peame aitama inimesi Hiinas, kes võitlevad vabaduse eest ja ühiskonna harmoonilise arengu eest ja inimõiguste eest. meie eesmärk on aidata neid inimesi ja mitte õigustada eurooplaste suhtumist. ja ma ei ole nõus sellega, et kiireloomulises resolutsioonis äkitselt kirjutatakse sisse Tiibeti, vihje Tiibeti autonoomiale. sellel ei ole midagi ühist inimõigustega ja see ei ole vastuvõetav seisukoht. ma oleksin eelistanud seda, et meie juhid enne äh, Euroopa Liidu Hiina tippkohtumist, arutaksid laiaulatuslikult Euroopa Liidu ja Hiina suhteid üldiselt, et me saaksime katta ja rääkida kõigist teemadest. suur tänu, võib-olla äh, te natukene liiga pikalt rääkisite, aga nüüd härra Schulz, palun. suur tänu, härra president. Äh, jätkuks sellele, mis ütles härra Butikofer, äh, meie fraktsioon on palunud seda, et me räägiksime hukkamistest ja uiguuridest Hiinas. ja eh, nendest inimestest, kes surma on mõistetud ja kes osa, osalesid öö, eh, seoses valimistega eh, meeleavaldustes. ja need on kaks teemat, millest me peame rääkima inimesi ähvardatakse ja seoses nende sündmustega hakatakse nüüd inimeste surmanuhtlust ellu viima. et tegemist on korraga, mis tallab jalgale inim, inimõigusi. see on täiesti selge, tegemist on vastuvõetamatu olukorraga, aga esimeste konverentsil me palusime seda, et kahte asja vaadatakse eraldi, kiireloomulised küsimused, millest me praegu räägime, see tähendab ühelt poolt need hukkamised, mida hakatakse nüüd täide viima, ja teisalt äh, Euroopa Liidu ja Hiina omavahelised suhted ja koostöö kultuuri, majanduse, relvastuse teemal. jah, me soovime läbi viia Euroopa Liidu ja Hiina tippkohtumist. ja see on ka see põhjus, mispärast sellel ei ole midagi tegemist kiireloomulisusega ja seetõttu meie fraktsioon on just oma taotluse esitanud ja meil ei ole vaja sellist mosaiiki, millest siin räägitakse. nüüd on siis vaba mikrofon, meil on aega kaks minutit ja ma annan, eh, ma teen tegelikult erandi ja annan eh, üheks minutiks sõna iga fraktsiooni esindajale. Eh, kõigepealt härra Töökes EPP-st. president tegemist on tõepoolest arenguga, kui me peame seda ehm, kiireloomuliseks teemaks. see toimus ehm, Ungari parlamendi liikmete, Ungarist pärit parlamendi liikmete eh, initsiatiivil. ma tänan, et meid selles osas toetati, aga tegelikult ma eh, olen jahmunud sellest, et sotsialistid võtsid oma allkirja tagasi. mul on väga kahju ka selles osas, et teisipäeval eh, kui räägiti vähemuste õigustest ja kritiseeriti kommunistlikku režiimi, et kõik need märkused võeti siit ära. igatahes Euroopa Liit peaks tegelikult vaatama ausalt otsa sellele faktile, mis on negatiivne kommunismi puhul ja kommunismi on Hiinas veel üsna palju. proua Maisner suur tänu daamid ja härrad, on väga selge, et me oleme surmanuhtluse vastu, olenemata sellest, kus see surmanuhtlus täie, täide viiakse. ja me ei taha, et eh, surutakse alla vähemusi ja just täpselt need kaks asja eh, juhtuvadki pidevalt Hiinas. me arvasime, et olümpiamängud aitavad kaasa eh, vähemuste olukorra paranemisele, aga tegelikult need ootused ei äh, Ähm, täitunud, surmanuhtlusi viiakse endiselt täide ja me teame, et novembrikuus on äh, Tiibeti äh, rahvusest inimesi uiguure äh, tapetud ja Eh, me peame seda kõike arvestama, kui me räägime suhetest Euroopa Liidu Hiina vahel. Hiina on meie oluline eh, kaubanduspartner. ei piisa ainult sellest, kui me räägime inimõiguste eh, rikkumisest. me ei taha, et kusagil maailmas oleks surmanuhtlust ja väga hea, et kahe tuhande seitsmendal aastal Euroopa Parlament surus läbi selle, et moratoorium surmanuhtluse osas kehtib ja me peame jätkama seda võitlust. härra Kuht. härra Kurski, suur tänu. poolakana hakkab mul alati süda kiiremini põksuma, kui me räägime inimõigustest Hiinast, mul on veel meeles nimelt need ajad, kui Poola mm, oli just iseseisvunud äh, ja kolme esimese valimise jooks ajal pärast äh, mm, äh, iseseisvumist toimunud valimistel oli mul alati meeles et Jan äh, Taavasrahu väljakul toimunud ja seal tankid ja tankitapad Hiina puhul ei kasutatud äh, samu meetmeid kommunismi mahalesurumiseks, nii nagu on kasutatud Venemaa puhul. Ähm, me nägime alles hiljuti seda, et üritati küll äh, või mõeldi enne olümpiamänge vahetult, et maailma suured boikoteerivad seda, aga majanduslikel põhjustel lõpuks ikkagi äh, keerati pilgud tapetud inimestelt Hiinas surmanuhtluse kasutamine on muidugi suur kuritegu, tegu, kuid ka surmalaagrites, äh, töölaagrites hukkunud, äh, nende puhul on samuti kuritegu ellu viidud. me peame toetama seda resolutsiooni, me peame meeles pidama, mida tähendavad inimõigused ja need peaksid olema olulisemad kui majanduslikud kaalutlused. suur tänu ja lõpetuseks saab sõna volinik De Hucht suur tänu, härra president, kallid kolleegid! lubage mul kõigepealt äh, rääkida sellest, millised on praegu suhted Euroopa Liidu ja Hiina vahel. meie poliitika Hiina suunas on äh, selline, et see rajaneb konstruktiivsel sekkumisel. me oleme strateegilised partnerid äh, ja väga olulised maailma tasandil ja me keskendume üleilmsete väljakutsetele vastuseismiseks kaheteistkümnenda Euroopa Liidu-Hiina tippkohtumise peamiseks eesmärgiks, mida peetakse Hiinas kolmekümnendal novembril, on just nimelt äh, kokku leppida see, milline on ühispositsioon meil Kopenhaageni kliimakonverentsil, kuid rääkida ka inimõigustest, majanduskriisi mõjudest ning teistest üleilmsetest äh, küsimustest. kuid strateegiline partnerlus ei tähenda ühtemoodi mõtlemist igas küsimuses, on täiesti selge, et Euroopa Liidul ja Hiinal on võib-olla eriarvamusi, näiteks nagu inimõiguste demokraatia osas. meie suhete tugevus aga lubab meil äh, teineteisele, teineteisega väga avatud olla inimõigustega seonduv, sealhulgas surmanuhtlus ning vähemuste kaitse on pidevalt äh, pinnal meie regulaarsetel aruteludel, eriti inimõiguste dialoogi puhul mida peetakse siis Hiina ametkondadega. nii oli see ka viimasel kahekümne kaheksandal läbirääkimiste voorul, kus me kohtusime Pekingis ning väga avatult nendest asjadest rääkisime. Euroopa Liidu põhimõtteline vastasseis, vastuseis surmanuhtlusele ja meie nõue see Hiinas keel-, tühistada on alati olnud esil, nagu ka vähemuste kaitse. ma tahaksin kinnitada kojale, et me kavatseme nendest küsimustest rääkida ka teistes kontekstides, sealhulgas ka kõige kõrgemal tasandil. minu kolleeg, volinik Ferrero Valdner rääkis teiega märtsis pikalt Tiibetist, kus Euroopa Liidu positsioon välja öeldi. ma tooksin välja siis need põhielemendid veel kord meenutuseks. me oleme alati toetanud Hiina ametkondade ja Dalai-laama esindajate vahel. Euroopa Liidu jaoks on inimõigused universaalsed ning olukord Tiibetis mõistagi põhjendatult tekitab muret rahvusvahelise üldsuse seas. ja Tiibeti küsimusele nii ka on lähendatud, lähenetud me oleme oma sõnumi edastanud Hiina poolele ning oleme ära kuulanud selle, millised on nende seisukohad. volinik Ashtonil oli samuti võimalus juulis äh, oma muret avaldada Xinjiani rahutuste osas, äh, surmajuhtumite osas ning äh, saatis kaastundavalduse kõikide hukkunute peredele ja Euroopa Liit taha, on vägagi huvitatud lepitusest antud piirkonnas. Euroopa Liit austab kõrgelt Hiina õigust tuua kohtu ette need, kes on süüdi vägivallas, kuid me oleme ühtselt vastu surmanuhtluse kasutamisele ükskõik millistel alustel ning me oleme rõhutanud seda, kui oluline on õiglane kohtumõistmine. me oleme Hiina ametkondaga sellest asjast korduvalt rääkinud ning korranud seda ka kahes deklaratsioonis, üks, mis avalikustati kahekümne üheksandal oktoobril ja mis tuleb avalikustamisele kolmekümnendal novembril. me oleme oma avaldustes äh, nõudnud kõik äh, surmanuhtlused, mis peaksid veel olema, mis on veel ähm, ellu viimata, äh, tühistada, lisaks sellele Euroopa Liit tahab kindlasti järgida Tiibeti ja Xinjiangi ähm, meelerahutuste osas kinnipeetute kohtuistungeid järgida. me oleme nõudnud, et Hiina järgiks rahvusvahelisi inimõiguste standardeid ning üritame koostöö, koos ülemaailmsetele väljakutsetele vastu seista. me kõik loodame, et Euroopa olümpiamängud, me kõik lootsime, et Hiina olümpiamängud oleksid äh, sammuks äh, avanemisele Hiinas, praeguseks pole see aga nii läinud me peame jätkuvalt äh, tegema koostööd strateegilise partnerluse nimel, toetama inimõiguste alast tööd, see on lahutamatu osa meie jätkuvast dialoogist. kaheteistkümnes Hiina Euroopa Liidu tippkohtumine Pekingis on suurepärane võimalus selleks, kuivõrd arengud on jõudnud oma kõrghetke. suur tänu, härra volinik! sellega on Hiina-alane arutelu lõppenud ja nüüd, kallid kolleegid, Läheme hääletuse juurde ja esitatud on kolm ettepanekut Nicaragua osas ja proua Veronique de Kaiser. ma tuletaksin teile meelde, et meie fraktsioon otsustas mitte osaleda selles hääletuses sellel põhjusel, mida, millest ma enne rääkisin.